viimase täiskogu ähm, protokoll on teile laiali jagatud, kas kellelgi on kommentaare selle kohta, ei ole, sellisel juhul on protokoll sellises vormis ka vastu võetud. annan teile teada, et äh, Äh, proua äh, Litšenski, Karl Schlüteri ja Elizabeth Linni kirjalik resolutsioon viiskümmend neli kaks tuhat üheksa kahekümne neljandal veebruaril on äh, saanud suurema osa parlamendiliikmete allkirja ning vastavalt artikli sada kakskümmend kolm lõikele neli meie kodukorrast see resolutsioon edastatakse kõikide allkirjastajate nimel adressaadile ning ja äh, avaldatakse ka kahekümne viienda veebruari ähm, äh, protok-, äh, täiskogu istungi protokollis. ja palun, ähm, kolleegil on sõna. Uh, ma arvan, et see on väga suurepärane uudis, et me saime piisava hulga allkirju kokku selle resolutsiooni jaoks ja ma tänan kõiki, kes selle ähm, avalduse allkirjastasid. Uh, well, madam, I would like to... härra president, uh, proua, ma sooviksin uh, teatada teid, et kahjuks mul ei olnud aega seda avaldust allkirjastada, aga ma olen otsekohe nõus sellele ka oma allkirja lisama. Prantsuse ametivõimud on mulle teada andnud, et kümnendast veebruarist kaks tuhat kümme härra Michel Barnier on proua Le Grip